INTA ja PEH komisjon otsustasid alustada institutsioonide vahelisi äh, läbirääkimisi lähtuvalt äh, kodukorra artiklist kuuskümmend üheksa D esimese lugemise vormis ja seisukoht, äh, parlamendi seisukoht esimesel lugemisel on kättesaadav veebileheküljel ning